komisjon äh, esitab pärast resolutsiooni äh, ja raporti vastuvõtmist oma äh, ametliku vastuse. suur tänu, proua Reding, ja sellega lõpetame oma arutelu sel teemal. hääletamine toimub homme keskpäeval. ja vabandan kolleegide ees, et meil oli teatavaid korralduslikke probleeme, katsume nüüd oma tööd parandada ja läheme edasi järgmise raportiga, härra Richard Fabri raport Sotsiaalpoliitika välismõõde, töö ja sotsiaalsete normide edendamine ning Euroopa ettevõtete sotsiaalne vastutus. palun annan sõna härra raportöörile neljaks minutiks. Äh, suur tänu, loodetavasti lähevad kõik asjad nii, nagu kord ja kohus sedakorda ja teen oma sõnavõttu uuesti. härra president, proua volinik, nagu ütlesin juba oma eelmise sõnavõtu käigus, sotsiaalpoliitika välismõõde peaks edendama sotsiaalset vastutust ja tõstma kolmandate riikide sotsiaalseid ja tööõigusega seotud standardeid. Lissaboni strateegia ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on rõhutanud sotsiaalset dimensiooni varem, rohkem kui kunagi varem, kuid sellegipoolest seisame me konkurentsiga ja majandusküsimustega seoses silmitsi teatavate problemaatiliste asjaoludega. seetõttu on minu raport suhteliselt kriitiline, kui me tahame, et kolmandad riigid, kellega me sõlmime erinevaid läbi, äh, kellega me peame läbirääkimisi ja sõlmime erinevaid lepinguid, kui me tahame, et needsamad kolmandad riigid austaksid neid põhimõtteid, mida austame meie ja austavad Euroopa sotsiaalset mudelit, siis me peame jutlustama äh, ja neid väärtusi nii Euroopa Liidust väljaspool kui ka Euroopa Liidus sees. kui me tahame, et need riigid, kellega sõlmime lepinguid, käiksid meie eeskuju järgi ja peaksid sellistest lepingutest kinni, siis peame meie ennekõike neid samu lepinguid austama. ja kui meie äh, ILO standardeid äh, eirame, siis äh, see on problemaatiline. mis puudutab äh, ettevõtete sotsiaalset vastutust, siis see on loomulikult hea mõte, millest hakkasime rääkima juba seitsmekümnendate alguses, kuid sellega on seotud üks probleem. ettevõtete sotsiaalne vastutus ei ole midagi, mida me saame nõuda. või lihtsalt niisama jõustada. me oleme kuulnud, et võetakse vastu direktiiv, mis seda puudutab, sellepärast et on ettevõtteid, mis ei käitu sotsiaalselt vastutustundlikult. olen saanud üle saja viiekümne muudatusettepaneku püüdsin neid muudatusettepanekuid arvesse võtta, kuid usun, et siiski on mu lähenemine jäänud üsna kriitiliseks, on oluline, et Euroopa Liit toetaks ka tulevikus rahvusvahelist tööorganisatsiooni, sest kui me vastasel korral, kui meie seda ei tee, siis üha vähem riike on valmis rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioone allkirjastama ja võtame näiteks meie tööaja direktiivi, mis oli vastu, vastuolus kõige esimese rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsiooniga, kus on paika pandud neljakümne kaheksa tunnine töönädal ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament otsustas selle direktiivi ettepaneku tagasi lükata aga kõik on minu raportis juba öeldud, kõik äh, on nende küsimustega kursis, ma ei peagi jääma siia selle asja juurde pikemalt väituma, mina tahan, et me edendaksime siin inimväärikust, sotsiaalseid õigusi ning äh, äh, meie, et meie teod ja sõnad oleksid ikka kooskõlas, siis on minu raportist kasu kogu Euroopa Liidule. tänan, kolleeg Vaaber ja nüüd on vaba mikrofon ja kolleeg Passescu kõigepealt. mina tegelikult tahtsin sõna hoopis arengukoostöö rahastamisvahendi kohta sõna võtta ja mitte praegu. Um jah, see on tõesti järgmine raport, nii et siis kolleeg Tantšila saab sõna statisticile europene arată că mai bine de jumătate dintre lucrătorii din uniune cu precădere. ma tänan president Euroopa eh, statistika näitab, et üle poole kõikidest palgatööd tegevatest inimestest Euroopa Liidus, eriti migrantidest, töötegijad ei oma sotsiaalset kaitset, nii et ma arvan, et aeg on tulnud ja võtta kasutusele ühised normid, et kõikidele töötajatele tagada sotsiaalne kaitse. nüüd ehm, sanktsioonid, mida ehm, kohaldada tööandjatele, kes ei taga sotsiaalset kaitset oma töötajatele, tuleks kokku leppida ning ühtlustada selles vallas liikmesriikide õigus, aga see peab käima käsikäes äh, äh, liikmesriikide tahtega tagada tugevam sotsiaalne kaitse ning äh, viia see ellu kõikjal ühtviisi Euroopa Liidu tasandil. sotsiaalne kaitse on midagi, millele viidatakse konkreetselt ka Euroopa aluslepingutest ja seda tuleb kõikjal kaitsta. ma tänan proua Štanoka teinekord mina olen variraportöör selle raporti osas ja sellepärast ma tahaksin, et te kuuleksite meie fraktsiooni seisukohta selle raportööri kohta. kõigepealt eh, loodetavasti lõpptekst siiski veel paraneb homseks ja et me tahaksime rõhutada ILO rolli rohkem selles raportis ja ma usun, et ka raportöör on sellega nõus. selline vabatahtlik ettevõtete sotsiaalne vastutus on muidugi hea asi, aga peamine eh, vastutus inimõiguste kaitsmise eest ikkagi lasub liikmesriikidel ja rahvusvahelisel organisatsioonidel ja me ei arva, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse vallas saaks vältida eh, siduvaid õiguslikke norme põhiõiguste ja vabaduste rikkumine töökohal eh, ei tohi anda kellelegi eh, eeliseid eh, töösuhetes. korralikud töönormid peavad olema kõikjal seaduseks. ma tänan, proua Štanoka ja nüüd saab sõna kolleeg Vigo Reido mundial sobre segurança social da OIT de 2010. E ma tänan, ILO konventsioonid äh, eh, aastast kaks tuhat kümme sotsiaalkindlustuse vallas äh, ütlevad et, et kahekümnel protsendil töötajatest ei ole piisavat sotsiaalkaitset ja äriühingud eh, ei täida oma sotsiaalset vastutust nende töötajate suhtes äh, Euroopa Komisjon ju peab eh, nende riikidega vabakaubanduslepingute üle läbirääkimisi ja samas nendes eh, riikides eiratakse sotsiaalkindlustusnõuet ja nendel riikide töötajatel on samuti õigus ühinemisvabadusele ja kollektiivläbirääkimistele, aga komisjon ei kutsu üles seda tagama, samuti ei, ei kutsu Euroopa Komisjon üles lõpetama ebakindlaid töösuhteid ja ebainiväärset töösuhteid ning lapstööjõu kasutamist. tegemist on ülimalt mitterahuldava olukorraga ning loodetavasti komisjon nüüd üritab rohkem ära teha ning parandab olukorda. ma tänan äh, proua Fegoreidu ja nüüd kolleeg Paska, palun ma tänan, härra president, volinik, raportöör, jah, tõsi on see, et isegi Euroopa Liidus sotsiaalne kaitse eh, tihtipeale ei ole piisav töötajatele, eriti kui on tegemist migranttöötajatega, isikustega, kes peavad eh, minema teise riiki eh, tööle, aga ei tunne sealset keelt ja olusid ja sellega on nad juba hoopis ebasoodsamas olukorras võrreldes kohalike töötajatega. aga ma arvan, et siiski on vaja Euroopa Liidul püüda tagada, et eh, kohaldatakse ILO norme ja kokkuleppeid ka suhetes kolmandate riikidega. Eh, teades Aafrika ja Aasia ja maailma teiste piirkondade tööjõuturgu, mina küll leian, et tuleb hea seista selle eest, et töötajate olukord ka nendes teistes maailma piirkondades tunduvalt paraneks ja sellepärast ma toetan neid ettepanekuid, mis on raportööri raportis kirjas ning ma usun, et tõesti on võimalik eh, nende ettepanekute abil parandada olukorda. ma tänan ja nüüd kolleeg Tikau saab sõna. mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar vreau i eu să felicit raportorul i în acelai timp să solicit comisiei europene să ia măsurile necesare ma tänan, proua volinik, härra president, proua volinik. ma tahan üles kutsuda Euroopa Komisjoni tegema kõik, mis tema võimuses selleks, et tagada, et kõik Euroopa Liidu äriühingud peavad kinni peamistest Euroopa Liidu põhimõtetest ka siis, kui nad ajavad äri kolmandate riikidega meil on kohustus oma sotsiaalset mudelit edendada ning tähtis on, et meie väärtusi austataks ka mujal. meil on kahju sellest, et me ei ole eh, kokku leppinud eh, sõnastuse osas, et sotsiaalne klausel läheks sisse kõikidesse Euroopa Liidu poolt sõlmitavatesse lepingutesse kolmandate riikidega. hiljuti eh, peeti läbirääkimisi kahepoolse lepingu üle Euroopa Liidu ja Kanada vahel ja tegemist on ühe väga auahne lepinguga. aga sellele vaatamata selles lepingus ei ole sotsiaalset klauslit. E, ja tulevikus tuleb selle peale mõelda. tõesti, on kahetsusväärne see, et meil ei ole sellist standardset sõnastust kahepoolsete lepingute jaoks. ma tänan e, ma kiidan härra Fabret sellise kõikehõlmava lähenemisviisi üle eh, tööhõivenormidele ja sellele, et ta käsitles ettevõtete sotsiaalset vastutust, et meil on niimoodi võimalik mõjutada Euroopa Komisjoni eh, ka nende sotsiaalse vastutuse teatise koostamisel. kõigepealt on vaja määratlust ettevõtete sotsiaalsete vastutusele ja otsustada see mitmepoolsel foorumil, eh, kuidas seda täpselt sõnastada ning sellest lähtuvalt ju teha konkreetseid ettepanekuid globaalseteks ettevõtete sotsiaalse vastutuse normideks ja töötada välja suunised selle kohta ning sidustada need ka inimõigustega. ja äh, tähtis on, et ettevõtted mõtleks ka äh, selle peale, kuidas anda aru oma tegevuse kohta näiteks inimõiguste kaitsel ja teistes sotsiaalse vastutuse äh, valdkondades ning äh, komisjon oma hiilses äh, Edinburgh uuringus on toonud välja mitmed kitsaskohad, mis selles valdkonnas meil on. ma loodan, et minu mõtetest on abi volinik Redingile. ma tänan kolleeg Howitt, sellega on nüüd meil vaba mikrofon lõppenud ja ma annan sõna komisjoni asepresidendile proua Redingile tänan, härra president, oma kolleegi Laslo Andori nimel ma tahan tervitada seda, et resolutsiooni ettepanekus käsitletakse niivõrd palju tähtsaid aspekte, mis on sotsiaalpoliitika välismõõtel. komisjon toetab kindlalt tihedamat koostööd globaalsel tasandil. tööhõive ja sotsiaaleesmärgid käivad käsikäes ju majanduslike eesmärkidega eriti me toetame seda, et jätkuksid ehm, arutelud ja jõupingutuste koordineerimine G kahekümne raames ning ehm, sotsiaal- ja tööhõiveministrid tulevad kokku juunikuus ning kindlasti see annab täiendava tõuke nende küsimustega tegelemiseks. me toetame tihedat koostööd ka rahvusvaheliste organisatsioonide sees ja vahel ja siin ma pean silmas OECD-d ja rahvusvahelist tööorganisatsiooni, kes on peatähtsad selleks, et me tõesti ühesugused normid äh, hakkaksid kohalduma ähm, maailmas ka töösuhete vallas. saja ILO istung algas möödunud nädalal ja seal koondatakse tähelepanu uuele ILO konventsioonile, mis puudutab koduabilisi. see on teema, mida ka siin teie kojas hiljuti arutati. sotsiaalkaitsealased algatused on veel üks valdkond, mida ILO konverentsil käesoleval aastal käsitletakse. me järgime, jälgime väga tähelepanelikult seda, kuidas äh, ILO konventsioonides kirjas olevat töönorme ellu rakendatakse maailmas ning komisjon tervitab seda, et resolutsiooni ettepanekus rõhutatakse ka, et Euroopa Liit peab eh, ILO põhilisi töönorme edasi edendama ning seisma nende eest ülemaailmselt. see puudutab ka soolist võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist kui kõike läbivat teemat meie seisame inimväärse töö eest, ettevõtete sotsiaalse vastutuse eest, inimväärse töötingimuste eest, ka oma kaubandus- ja arengupoliitikates. aastal kaks tuhat üksteist komisjon kavatseb välja tulla teatisega, kus just käsitletaksegi ettevõtete sotsiaalset vastutust, selleks et välja tuua ettepanekud edasiseks sammudeks rahvusvahelisel tasandil muuhulgas ka meie suhetes partnerriikidega. ja meie arvates ettevõtete kaasatus on väga tähtis, et tegeleda nende küsimustega nagu eh, noorte tööhõive, koolitus, oskused, eh, töötervishoid, eh, samuti kohalik areng ja nii edasi arvestades, millised sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid praegu Euroopa ees on. ma tänan, proua Reding, sellega on meie arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme kell kaksteist. nüüd järgmine päevakorrapunkt on äh, kolleegi Mitchell'i äh, raport, mis puudutab arengukoostöö rahastamisvahendid. annan sõna neljandaks minutiks.